emadele. ja kindlasti äh, ma jään ära ootama arutelusid äh, Kodanikuvabaduste komisjoniga antud teemal. suur tänu, äh, päevakorrapunkt on nüüd ammendatud ja hääletamine resolutsiooni ettepaneku üle toimub homme kell kaksteist null null nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on suuliselt vastatav küsimus teemal Euroopa Majanduspiirkonna tulevik ja kõigepealt saab sõna härra Kohverati küsimuse koostaja, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, need küsimused, mis ma esitan Ähm, puudutavad Euroopa majanduspiirkonna tulevikku. ja seda, kuidas me saaksime lepet kohaldada, et puudujääke korvata ning samas tugevdada siseturgu, nagu kolleegid teavad, siis see lepe sõlmiti üheksakümne teisel aastal, nii et meil on olnud piisavalt aega, et hinnata selle toimimist. paljud riigid, kes kuuluvad EFTA alla, ühinesid majanduspiirkonna leppega ning Euroopa Liit soovib nendel riikidel lubada ühtse turuga liituda ilma mingisugust formaalset lepet sõlmimata Ehm, küsimus ei ole Euroopa majanduspiirkonnas ega selle liikmetes, vaid pigem eh, väikeriikide olukorras, näiteks eh, Monaco puhul ja need väikeriigid soovivad liituda Euroopa Liidu süsteemiga Nad soovivad Euroopa Liidu struktuuride ja institutsioonide toimimisega liituda. kuidas siis seda olukorda lahendada? meile tundub, et siin on kaks lahendust. kõigepealt äh, oleks võimalik luua assotsiatsioonilepped nende riikidega Euroopa Liidus ja teiseks äh, kolm mikroriiki saaksid ehk otseselt liituda Euroopa majanduspiirkonnaga. ma pean siin ka mainima Šveitsit, sest Šveits on ainuke riik, kes on EFTA liige, kuid kes ei ole kunagi formaalselt liitunud Euroopa majanduspiirkonnaga. nagu te mäletate, oli selle põhjus see, et Šveitsi kodanikud ei toetanud majanduspiirkonnaga liitumist referendumil meie tahame siin sõlmida toimivaid koostööleppeid kõige väiksemate riikidega ning seepärast soovime teada, millise tee peaksime valima ja muidugi peaks Šveitsi äh, puhul jätkama kahepoolsete lepetega. Neid on juba sõlmitud sada kakskümmend Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel. tegemist on pisut retoorilise küsimusega, sest see juba eeldab teatud määral, milline vastus peaks olema, kuid meie leiame, et on aeg vaadata institutsionaalseid leppeid leppeid Euroopa Majanduspiirkonna raames, sellepärast et selle leppe sõlmimisest peale on mööda läinud kakskümmend aastat ja me võime nüüd hinnata, kas see lepe on olnud positiivne või on, on siin olnud puudujääke. meie usume, et me saame selle hinnangu põhjal läbi viia vajalikud kohaldused Euroopa Majanduspiirkonna leppes ning Äh, seda seeläbi tugevdada. ning siis äh, peame kaaluma neid äh, valikuvõimalusi, vaatama, milline neist oleks toimivam teine küsimus, mis on seotud esimese küsimusega puudutab selle võimalikku mõju ühisturule. kui Euroopa Majanduspiirkonna lepet laiendataks, formaalses plaanis saavad need riigid Euroopa Majanduspiirkonnaga liituda ja seetõttu oleks neil Euroopa Liiduga ka formaalsed suhted. EFTA aga on väga iidne organisatsioon ja võib-olla on see, see oma aja ära elanud ja ainus põhjus, miks see endiselt olemas on, on see, et me peame säilitama vastavad suhted Šveitsiga, kuid võib-olla on nüüd aeg vaadata oma kogemusi ja leida võimalus mõned väikeriigid nagu näiteks Monaco Euroopa majanduspiirkonda ja edendada nende suhteid Euroopa Liiduga, nii et minu küsimus Äh, oli põhiliselt esitatud selleks, et äh, jagada teiega oma seisukohti, kuid muidugi selleks, et kuulata teie seisukohti. Äh, Valik Malmström, vastan teie küsimustele järjekorras. nagu te teate, Euroopa Majanduspiirkonna lepe räägiti läbi juba kakskümmend aastat tagasi ning äh, tollal oli maailm täiesti teistsugune kui praegu ning äh, osapooled on sellest teadlikud, sellepärast on meil hea meel selle leppe läbivaatamise üle, äh, mis mis äh, siis äh, algatati Liechtensteini, Norra komisjoni ja Euroopa Majanduspiirkonna poolt. me leiame, et üldises plaanis on äh, lepe hästi toimunud ning meil on hea meel, et viimastel aastatel on EFTA liikmed välja toonud need õigusaktid, mis on vaja Euroopa Majanduspiirkonda veel kaasata. meil on vaja rõhutada õigusekindlust et see tagaks jätkusuutlikkuse ning eh, usaldatavuse ühtse turu puhul, see peab olema meile eh, juhtnööriks kõikide osapoolte puhul. meie peame kaaluma omalt poolt, kuidas Euroopa Majanduspiirkonna lepe toimib selleks, et meil ei oleks ebavõrdseid ühtse turu eh, reeglite rakendamisi. me peame välja tooma kolmandate riikide osalemisvõimalused Euroopa EFTA liikmete puhul näiteks. kas nad on siis vaatlejad või täisliikmed, me peame siin leidma e, lahendused näiteks finantsteenuste puhul, e, Euroopa Liidu EFTA riikide puhul, e, kus Euroopa Liidus on järelevalvepädevus ning EFTA järelevalveameti küsimus äh, Eh, Euroopa Komisjon eh, ja ESA EFTA on kaks alussammast, kuid kui meil on vaja siin leida konkreetsed operaatorid, nagu meil on mõne määra määruse puhul ette nähtud, siis Euroopa Liit ja EFTA mõistavad erinevalt, kas ESA-l peaks olema samasugune pädevus nagu komisjonil, nii et me peame läbirääkimisi selleks, et leida eh, EFTA järelevalveameti küsimus lahendada samuti küsisite Andorra, äh, Monaco ja äh, San Marino laiendamise kohta. eelmisel aastal võtsime vastu teatise äh, nende kolme riigi kohta, see tõi välja viis valikuvõimalust nende kaasamiseks, mis algab äh, väga laiapõhjalistest ettepanekutest kuni kõige vähem laiapõhjaliste ettepanekuteni ning eelmisel aastal äh, pakkus nõukogu välja kaks valikuvõimalust ehk äh, nende kaasamine Euroopa Majanduspiirkonda ning teiseks ähm, assotsiatsioonilepete sõlmimine nendega selleks, et nad saaksid äh, ligipääsu Euroopa Liidu siseturule ning äh, need oleksid äh, kaasatud Euroopa institutsioonidesse Euroopa Majanduspiirkonna leppe põhjal, nii et me kaalume neid esimeid äh, erinevaid valikuvõimalusi ning me saadame teile vastuva raporti ning ka nõukogule veel enne selle aasta lõppu äh, soovitustega äh, järgnevateks sammudeks. Andorra, Monaco ja San Marino kaasamine siseturgu on praegu kaalumisel, kuid võttes arvesse nende elanikkonna väiksust, on see ilmselt minimaalne see, nende elanikkonnad kokku on umbes sada viiskümmend tuhat inimest. muidugi me peame tagama siin õiguskindluse e, ja ka võrdsed tingimused ja kui me puudutame veel Šveitsi küsimust, siis e, tegemist on e, heade Euroopa Majanduspiirkonna struktuuridega ja meie leiame, et Šveitsi kaasamine Euroopa Majanduspiirkonda oleks kõige lihtsam lahendus praeguse olukorra probleemidele meievahelistes suhetes ning ähm, siseturu laiendamine Šveitsile oleks kasuks äh, kodan-, tarbijatele nii Euroopa Liidus kui ka Šveitsis ning äh, see lubaks ähm, toodete valikut laiendada ning nende hinda vähendada, kuid Šveitsi seltsilased otsustasid Euroopa majanduspiraamis mitte äh, osaleda, kuid praegune olukord äh, on probleemiks siseturu reeglite rakendamise puhul ja see muidugi äh, muutuks, kui šveitslased otsustaksid majanduspiirkonnaga liituda, kuid kui nad otsustavad seda mitte teha, siis me peame leidma institutsionaalse raamistiku raames, leidma vastavad lahendused, me peame tagama siin suure õiguskindluse ning läbipaistvuse nii tarbijatele kui kui ka operaatoritele äh, siseturu pool. ma loodan, et äh, see oli piisav vastus äh, parlamendisaadiku küsimusele. aitäh. nüüd saab sõna härra Schwab, palun. presidentin, Frau Kommissarin. ja president volinik, kellaaeg on juba hiline, aga sellegipoolest on mul hea meel et olete siseturukomisjoni küsimusele nii põhjalikult vastanud väikesed äh, riigid, äh, mida te mainisite, nende kohta räägib täpsemalt kolleeg Sanchez Schmid. mina tahaksin öelda üht-teist äh, Šveitsi kohta. kolleeg Uferati oma sissejuhatuses viitas sellele, et Euroopa Komisjonil on käimas Šveitsiga juba pikemat aega läbirääkimised ja loomulikult parlamendiliikmetena me tahaksime teada, kuidas läbirääkimised kulgevad. Te rääkisite lepingu võimalikust äh, institutsionaalsest äh, raamistikust äh, ja sellest, kuidas kaasata Šveitsi ilma, et ta liituks Euroopa Majanduspiirkonnaga loomulikult äh, on kahepoolsed lepingud äh, Šveitsiga võimalikud äh, ainult äh, siis, kui leitakse institutsionaalne lahendus. ja ma tahaksin teilt teada, kuidas on olukord energialepingute valdkonnas kas need on võimalik sõlmida alles siis, kui institutsionaalne raamistik äh, on äh, Šveitsi poolt äh, heaks kiidetud. meil on mõningaid vaidlusküsimusi, neid on küll vähe, aga nad on ja nendes vaidlusküsimustes tuleks meil leida ka juriidiline lahendus, mis oleks aktsepteeritav mõlemale poolele ma tahaksin äh, teada teie arvamust ka nendel teemadel, aitäh. suur aitäh ning nüüd äh, kolleeg Ertu, palun. tänan, president, volinik. ma arvan, et nii Euroopa majanduspiirkond kui ka need sada kakskümmend kahepoolsed lepingud Euro-, Šveitsiga näitavad äh, kuivõrd äh, oluline partner on Euroopa Liit äh, teistele riikidele. loomulikult äh, peab iga riik arvestama oma kodanike huvidega. kui rääkida Islandist või Norrast, siis Norra kohta me ju teame, et Norra on üritanud kaks korda Euroopa Liiduga liituda ja kaks korda on kodanikkond öelnud ei ja nüüd äh, Islandi liitumishuvi majanduse taastuses on ka hajunud. Äh, Liechtenstein äh, jah, tema puhul võiks olla EMP liikmelisus edukas ja ka kolm väikeriiki on väga huvitatud lähemast koostööst meiega nii et äh, proua Malmström, te mainisite neid äh, viit äh, erinevat võimalust ja loodetavasti leitakse individuaalne lahendus nendele kolmele pisiriigile, aitäh! aitäh, härra Pellon, palun! suur aitäh! Euroopa majanduspiirkond tagab vaba liikumise ning teenuste, kaupade, kapitali vaba liikumise ning äh, laiendab ka Euroopa Ühenduse akiide teistele riikidele. Need riigid on teinud koostööd väga paljude erinevate määruste raames, muuhulgas ka tarbijakaitse valdkonnas. Euroopa Liidu prestiiž suureneks, kui ka Šveits saaks liikmeks. samuti San Marino ja Monaco tihedad sidemed Brüsselisega tähendaks seda, et ka Euroopa Liidu äh, suurperet äh, veelgi laiendataks. mina toetan turustruktuuride laiendamist, eriti mis puudutab just kaupasid. projekti, mida juhib Norra, on väga heaks näiteks. tegemist on projektiga, mis äh, aitab kaasa veebipõhiste riigihangetele ja ma teeksin samuti ettepaneku, et me peaksime seda valdkonda veelgi laiendama ka Türgi kaasama. Türgi on assotsieerumislepingu all olnud väga pikalt, aga neil ei ole endiselt otsest juurdepääsu meie turule. seeläbi me saaksime kaasa aidata majandusarengule ja võib-olla oleks tõesti aeg vaadata läbi eh, kokkulepped. suur aitäh ja proua Sanchez-Schmidt, palun! suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, head kolleegid. juba aastaid Euroopa Parlament ei ole tegelenud täiskogul äh, väikeste sõltumatute riikide lähendamisega Andorra, Monaco, San äh, Marino ning ma tunnen head meelt selle üle, et IMCO komisjon võttis arvesse minu soovi seda küsimust arutada. kaks aastat juba kulissides arutatakse kõrgel tasemel seda, kuidas oleks võimalik neid riike lähendada Euroopa Liidule tihtilugu näidatakse neile näpuga, kui me räägime finantsküsimustest või maksudest. Need väikesed riigid on aga teinud kõvasti jõupingutusi selleks, et harmoneerida oma eh, seadusandlust Euroopa Liidu omaga üle võtta ühenduse aki Nende äh, väike suurus kahjuks äh, on äh, viinud selleni, et nad on meie välispoliitika puhul jäänud unustatute rolli, aga ometigi meil on tegemist igapäevase tiheda ja väga vana koostööga nende riikide puhul. Prantsusmaa puhul on meie jaoks eriti olulisel kohal Andorra, Äh, eriti just Pürenede piirkonnas, aga endiselt on takistusi, nende mikroriikide kodanikud endiselt ei saa elada, töö, äh, õppida, töötada ning äh, asuda vabalt elama Euroopa Liidu liikmesriikidesse, samuti nende ettevõtted ei saa teenuseid, kaubu vabalt eksportida meie territooriumile, vastupidiselt ka veelgi hullem, nende mm, üliõpilased ei saa kasu ka Euro-, Erasmuse programmidest, olgugi et Euroopa Liidu mitteliitmisriikide kodanikud seda teha saavad nii et me peaksime tõesti koostööd tegema selleks, et äh, äh, Euroopat rohkem ühendada. komisjon ja välisteenistus on äh, välja töötanud raporti liitumisläbirääkimiste kohta ja väga oluline, et me peaksime kinni tähtaegades, nii et meie väike naabrite entusiasm ei kaoks. leiame, et nende liitumine Euroopa majandusalaga on võimalik kui aga ei ole, siis miks? igal juhul aga meil oleks vaja tasakaalustatud, äh, tähelepanelikku, lihtsalt avatud äh, koostööd, äh, mis tooks kõikidele kasu, suur aitäh! suur aitäh, proua Sanchez ning härra Liberatski, palun! suur aitäh, lugupeetud president! ma tahaksin tänada volinik Malmströmi antud vastuste eest, sellepärast et näitasite, kuivõrd oluline see küsimus on. me, on vaja olemasolev kokkulepe läbi vaadata, seda esiteks ja teiseks on ka meie suhted sattunud ohtu nende riikidega, need peavad põhinema vastastikusel. samuti tuleb proportsionaalsust silmas pidada, ühest küljest on tegemist äh, poole miljardi äh, kodanikuga Euroopa Liidus ja teisalt on tegemist kolme mikroriigiga. tegemist on erineva äh, skaalaga. aga meie sooviks on pääseda juurde nende riikide turgudele ja me peame vaatama ka Äh, mida tähendab nende juurdepääs meie turgudele, muidugi see ei tähenda seda, et me hakkame uusi äh, äh, autotehaseid ehitama või midagi sellist, ei, aga me räägime pankadest ja muust sarnasest, aga eelkõige me peaksime vaatama, kas ikkagi need riigid soovivad liituda Euroopa majandusalaga. suur aitäh ja härra Aslik. proua Aslik, lugupeetud president, daamid ja härrad, siseturg toob kasu liikmesriikidele, liikmesriikide kodanikele. sellega pakutakse tohutuid eeliseid, liikumisvabadus, vabadus otsida töökohta, vabadus äh, haridust saada, ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis. see lihtsustab äh, töö leidmist, äh, see stimuleerib samuti ettevõtete tegevust nii et ettevõtete Äh, tegevus hõlmab laiemaid äh, piirkondi kui üks liikmesriik, seeläbi luuakse uusi töökohti ja see on äärmiselt oluline praegu Euroopa Liidu jaoks ja suurem turg Euroopa Liidule, see tähendab ka suuremaid võimalusi majanduslikuks arenguks ning see on ka põhjuseks, miks me peaksime toetama äh, sidemete tugevdamist riikidega, kes seda soovivad, nagu Andorra, San Marino ja Monaco majandusele laiendamine oleks äh, samm õiges suunas ja sellepärast, et seeläbi me kasutaksime ära äh, ühise turu potentsiaali ja võimalusi. see on oluline kõikide meie jaoks, me peame seega ka rohkem integreerima need riigid Euroopa Liiduga. majandusala on üheks võimaluseks just tihedamat koostööd edendada. sellest hoolimata aga tingimused äh, peab ka samuti parandama selleks koostööks. mul on tekkinud küsimusi, millised aspektid Euroopa majandusalast vajavad kõige, kõigepealt parandamist. sellele võiks vastata Euroopa Komisjon. ning samuti tuleb tähelepanu pöörata siseturureeglite ellurakendamisel, sellepärast et sel hetkel, kui üks riik liitub Euroopa majandusalaga, majanduspiirkonnaga, siis siseturu sätted ju muutuvad selle riigi äh, seaduseks. seega on ka jõustamine väga oluliseks äh, aspektiks. suur aitäh! härra Karas. daamid ja härrad, kõigepealt äh, ma tahaksin õnnitleda teid proua president möödunud sünnipäeva puhul. ja nüüd teema juurde E MB lepingu artikkel üt-, number üks ütleb, et soovitakse arendada pidevaid äh, kaubandussidemeid lepingupoolte vahel, et saavutada homogeenne Euroopa majanduspiirkond. mitte ainult neli äh, põhivabadust ei ole hõlmatud, vaid äh, ka nende valdkondadega kaasnevad äh, teised valdkonnad ähm, peavad olema harmoneeritud. me oleme aru saanud, et äh, teadusareng, ähm, ettevõtluse edendamine, noorsootööhõive, täiendõpe, edasiõpe, need on äh, kõik äh, tulevikuteemad. meil tuleb aru saada, et me peame Euroopa majanduspiirkonda uuesti mõtestama. meie kõrval asub siin Euroopa Nõukogu hoone ja kui me räägime Euroopa tulevikust, siis äh, me peaksime arvestama sellega, et et ähm, kõik kandidaatriigid äh, on meil olnud äh, Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, nii et ei ole võimalik üle ega ümber minna liitumisele eelnevast äh, majandust koostööst. tänan. aitäh ja viimane kõneleja, härra Pastus proua vastus. suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid, kakskümmend üks aastat tagasi kirjutati alla kokkuleppele, millega loodi Euroopa Majanduspiirkond. mõtteks oli see, et ühisturgu laiendataks Liechtensteinile, Norrale, Islandile, seeläbi parandada samuti äh, tugevam, parandati äh, majandussuhteid äh, partnerite vahel ning tagatud on täielik liikumisvabadus, mis põhineb neljal põhivabadusele, mis on omased siseturule. kui te tahate teada, kui edukas on olnud, siis kaks tuhat kaksteist tehinguid on sooritatud saja kuuekümne miljardi ulatuses Äh, ning kaks aastakümmet hiljem San Marino, Andorra, Monaco on väljendanud soovi tugevdada oma siht, su, suhted Euroopa Liiduga. ühisturg parandaks äh, kõikide osalejate majanduskasvu, see oleks oluliseks faktoriks, mis aitaks luua Euroopale nii vajalikku majanduskasvu ning töökohti. läbi on viidud samuti mõjuhinnang, mida mainis ka volinik Malmström Euroopa Liit peaks hindama eh, selle kaasmõjusid, peaks hindama majanduspiirkonna väärtust. me peaksime nüüd üritama ära kasutada ühisturu, eh, turgu optimaalselt ning otsustama ning otsusekindlalt eh, tihendama suhteid San Marino, Andorra ja Monacoga nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt äh, kolleeg Plankovitš. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Htio bih kazati da evo dolazeći iz Hrvatske i mi našim članstvom koje se... Suur aitäh. Mina olen Horvaatiast. Ja ma tahtsin ütelda, meie oma liitumisega juba oleme suurendanud Euroopa majanduspiirkonda. ja me liitusime väga suure heameelega me peame laiendama Euroopa Liidu ühisturgu ning ma ei usu, et uued liitumised Euroopa majanduspiirkonna peaksid endaga tõsiseid väljakutseid kaasa. no osad riigid muidugi peavad teatud tingimused täitma ja ma toetan, eh, nõustun täiesti volinik Malmströmi analüüsiga, eh, mille alusel me saame tugevdada koostööd ka Euroopa majanduspiirkonna siseselt ja ma olen toetan eriti voliniku eelistatud lahendust milleks oligi parandada Euroopa majanduspiirkonna toimimist. suur aitäh, härra Kälekär. ma tahaksin tänada esmalt siseturukomisjoni selle eest, et te nii olulise teema olete tõstatanud. EMP puhul me usume, et ühisturu arengud, selle seosed rakendusega ning järelevalve äh, on olulised, volinik ütles ka, et kakskümmend aastat hiljem on maailm on teistsugune suhetes Andorra, Monaco ja San Marinoga. me oleme nende suursaadikutega ka arvamusi vahetanud ja ma sain aru, et arutelud äh, meie vahel endiselt käivad Euroopa Majanduspiirkonna raamistikuna oluliseks äh, lähtepunktiks. komisjon samuti äh, teatise vastu võtnud, me ootame raportit Šveitsi kohta, meil on väga hea dialoog käimas ka välisteenistusega ja välisteenistus, nõukogu ning parlament on põhimõtteliselt äh, üldistes põhimõtetes ja eesmärkides nõus. kokkuvõtteks võiksin ütelda, et uus institutsionaalne võrgustik peaks ka parlament taas, et samas sisaldama nii et ka meie koda saaks oma panuse anda. suur aitäh, kolleeg Keleher ja viimane kõneleja. Zahvaljujem predsjedavajuća. Europski ekonomski prostor od 1992. godine kada je potpisan sporazum proua Maletić. sellest peale, kui Euroopa majanduspiirkond loodi, oleme me näinud, et selle mõju on olnud positiivne kahekümne aasta jooksul Euroopa Liit omalt poolt on arenenud ja suhted on äh, muudetud äh, meie vahel korduvalt. üheksakümne teisel aastal jällegi muudeti äh, õiguslikku raamistik. meil on kokku kuus tuhat erinevat standardit tegemist on olulise osaga ühisturust ning äh, see tagab ka kõikide õigustes kinnipidamise. nüüd aga kuidas vastata neile rünnakutele, mille all kannatab meie süsteem kriisi tõttu? me peame muutma institutsionaalseid mehhanisme meie õigusloometes selleks, et äh, ratsionaalsemalt kasutada ära eelarvet, vähendada töötust ja välja juurida vaesus. suur aitäh ja proua Malmström, teie täna viimane sõnavõtt. jah, tõesti, päev on olnud pikk. suur aitäh teile. aitäh selle arutelu eest, üritan mõningatele küsimustele vastata Šveitsi kohta selleks, et läbirääkimistega lõpule jõuda energiaküsimustes me oleme läbirääkimisi pidanud institutsionaalse raamistiku üle ja ne, sellega äh, me peaksime ühele poole saama enne, kui mingigi kokkulepe saad, sõlmitaks ning nende läbirääkimiste eesmärgiks on see, et Šveits saaks osaleda siseturul ja muidugi ta peab nende reeglites, meie reeglites kinni pidama. San Marino, San Marino on Toro Monaco, nagu öeldud, me praegu kaalume erinevaid võimalusi selles raportis, mis avaldatakse mõne kuu pärast ja mida me kindlasti arutame ka teiega äh, õigusküsimustest rääkides, äh, Euroopa Majanduspiirkonna liikmeks olemine on võimalik läbi Euroopa Liiduga liitumise, see on väga pikaajaline eesmärk, vist läbi EFTA aga need väikesed riigid ei ole selliseid soove esitanud, nii et äh, tõenäoliselt tuleb leida mingi muu viis, kuidas nende soovidele vastata. proua Sanchez-Smith, kui te veel siin viibite, me hindame äh, äh välispoliitika mõju ning ka arengu äh, mikroriikides äh, ja seda, et läbi raporti üritatakse samuti just leida lahendusi neile muredele, mida te mainisite ning Euroopa Liidu õiguse äh, ellurakendamine on kohustus kõikidele riikidele, kes Euroopa majanduspiirkonnas soovivad osaleda. kuidas mikroriigid seda peaksid tegema, seda me analüüsime oma raportis ja kindlasti raportis me pakume veel lahendusi ja vastuseid küsimustele ning muredele. ka proua äh, kõrgesindaja Ashton kindlasti tuleb ja arutab seda küsimust veel mõne kuu pärast teiega. suur aitäh teile oma panuse eest ning suur aitäh ka mm, proua president teile selle eest, et juhtisite seda aru ja teisigi täna pärastlõunal. suur aitäh, proua Malmström. suur aitäh, head kolleegid. nüüd järgmine istung hakkab pihta homme hommikul pool üheksa ja soovin teile kõikidele väga meeldivat õhtu lõppu